nõukogu esindajale, lugupeetud daamid ja härrad, arutelu sel teemal on lõppenud, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus teemal olukord Süürias. härra Mavrojanis, palun, eesistuja nimel on teil sõna ja samuti ähm, julgeoleku ja välisasjade kõige esindaja nimel. juhataja, austatud äh, parlament, mul on hea meel tutvustada teile Euroopa Liidu seisukohta ja viimaseid andmeid äh, seoses äh, olukorraga Süürias kõrge esindaja Catherine Ashtoni nimel olukord Süürias äh, valmistab Euroopa Liidule tugevat äh, muret. vägivald on kasvanud ja ohvrite arv on suurenenud äh, uskumatu määrani. konflikt muutub järjest enam erinevate usurühmade vaheliseks ja see konflikt ei mõjuta mitte ainult Süüriat, vaid kogu piirkonda. Euroopa Liit on suurendanud oma Süüria-suunalisi tegevusi. me teeme kõik endast oleneva, et vägivald lõpeks ning et leitaks lahendus, kuidas äh, oleks võimalik saavutada süürlaste poolt juhitud rahumeelne poliitiline üleminek see nädal on äh, väga kiireloomuline, rahvusvahelisel tasandil toimub palju kokkusaamisi, et konsolideerida ja ühendada rahvusvahelise kogukonna püüdlusi Süüria suunal. eelmisel täiskogul ütles kõrge esindaja, et meil on vaja toetada Kofi Annani teekaarti, tugevdada rahvusvahelist survet ja ühendada diplomaatilised püüdlused, kaasa arvatud ÜRO Julgeolekunõukogu tugevam kaasamine, see tähendab Venemaa ja Hiina tugevam kaasamine. Catherine Ashton osales äh, Genfi kohtumisel, mille kutsus äh, kokku erisaadik Kofi Annan laupäeval. ÜRO, Araabia Liiga, Euroopa Liit, Hiina, Venemaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, äh, Iraak, Kuveit leppisid äh, kokku süürlaste poolt juhitud üleminekus, mis näeb ette ülemineku ametiasutust, mis saab täieliku täitevvõimu. see asutus äh, võib sisaldada ka praeguse valitsuse liikmeid vastastikustel kokkuleppel. samuti otsustati anda täielik toetus Kofi Annani rahuplaanile. ÜRO rahuvalvemissioon Süürias äh, peab samuti saama jätkuda. grupp äh, otsustas olla vastu konflikti edasisele militariseerumisele. nüüd meil on äh, võimalus äh, süürlaste poolt juhiseks, juhitavaks üleminekuks ja Kofi Annanil on tugev mandaat, kuigi ta on ka silmitsi väga paljude väljakutsetega. me peame Euroopa Liidu poolt äh, tegema ka kõik selleks, et seda protsessi aidata. lisaks äh, laupäevasele kohtumisele kohtuvad äh, Süüria sõbrad reedel Pariisis sinna tuleb üle saja riigi esindaja kohale ja me loodame, et Süüria sõprade kohtumine toetab äh, tegevusgrupi poolt otsustatud äh, Genfis. praegune väljakutse on äh, põhimõtete ja suuniste jõustamine, mis näevad ette ülemineku me peame leidma valitsuse poolt äh, läbirääkija, kes oleks äh, vastuvõetav ka opositsioonile. ilma poliitilise lahenduse osas äh, läbi rääkimata ei saavuta me midagi. rakendamine tähendab ka seda, et meil oleks tugev opositsioon, Kairos äh, kohtuvad opositsiooni esindajad, äh, seal osaleb ka Araabia liiga ja Euroopa Liit. me üritame ühendada erinevaid opositsioonirühmi, nad peavad ületama omavahelised erimeelsused äh, Süüria tuleviku nimel. kõrge esindaja proua Ashtoni algatus äh, seisneb ka selles, et me jätkame kohtumist erinevate sidusrühmadega, me oleme kohtunud äh, erinevate Süüria esindajatega Brüsselis äh, kakskümmend neli kuni kakskümmend viis juuni toimus konverents Süürias, kus osalesid paljud juhtivad äh, Süüria eksperdid, seal räägiti majandus, sotsiaal- ja poliitilistest äh, arengutest, räägiti vähemuste õigustest. Need on kõik küsimused, mis teile, Euroopa Parlamendi liikmetele, on olulised, nagu te olete mitmetel kordadel maininud. Süüria peab äh, olema riik kõikidele süürlastele, kaasa arvatud äh, vähemustele. järgmine Euroopa Liidu poolt äh, lahast-, rahastatud seminar toimub Kairos juuli keskel ja see seminar annab ka oma panuse poliitilisse protsessi, tagamaks opositsiooni esindatuse ja selle protsessi käigus jätkab äh, Euroopa Liit äh, süürlaste poolt juhitud äh, dialoogi edendamist. lisaks sellele kutsub Euroopa Liit üles ÜRO Julgeolekunõukogu tegutsema konkreetsemalt ja tõhusamalt. Süüria režiim vastutab vägivalla eest oma riigis ja me peame koondama oma jõud, et lõpetada selline vastuvõetamatu tegevus. ja need, kes vastutavad praeguse konflikti eest, need tuleb vastavalt ka vastutusele võtta Euroopa Liidu vastus ei ole seotud ainult äh, diplomaatia ja poliitikaga. Euroopa Liit üritab tugevdada ka sanktsioone nii kaua, kui allasurumine Süürias aset leiab, sanktsioonid on suunatud äh, režiimi vastu minimaalse mõjuga tsiviilelanikkonnale. kahekümne viiendal juunil otsustasid äh, välisministrid äh, panna paika kuueteistkümnenda sanktsioonide vooru alates konflikti puhkemisest, me peame tagama nende sanktsioonide tõhusa rakendamise ja suurendama rahvusvahelist survet ka Süüria sõprade kohtumisel. Euroopa Liit on suurendanud oma toetust paljudele inimõiguste eest võitlevatele organisatsioonidele. me eraldasime kakskümmend kolm miljonit eurot Süüria kodanikuõiguste organisatsioonidele ja põgenikele, kes asuvad naaberriikides. humanitaarabi on äh, Euroopa Liidu jaoks äh, oluline murepunkt, me jätkame selle teemaga tegelemist ja probleemide lahendamist. Euroopa Liit on eraldanud üle neljakümne nelja koma kuue miljoni euro humanitaarabiks Süürias ja naaberriikides. lõpetuseks, Euroopa Liit toetab ÜRO vaatlusmil-, äh, missiooni kaheksa koma kahe miljoni euroga, seda raha kasutatakse kahekümne viie soomusauto äh, kasutamiseks ja muudeks logistilisteks väljaminekuteks me loodame, et äh, praegune dialoog, äh, mis on käimas, viib poliitilise lahenduseni. kinnitan teile, austatud parlamendiliikmed, et Euroopa Liit äh, teeb kõik endast oleneva, et toetada Süüria rahvast nende võitluses rahu ja vabaduse nimel ning et aidaka kaasa rahumeelsele üleminekuprotsessile. suur tänu! suur tänu, härra Mavrojanis ja nüüd äh, kõnelejad äh, fraktsioonide nimel, kõigepealt proua de Kaiser. kui palju aega mul on, kaks minutit? suur tänu, juhataja. loomulikult me toetame Euroopa poliitikat mida eriti ajab proua Ashton. aga täna vaatan ma, kuivõrd vähe vahendeid meie käsutuses on, mida me, mida annab sellega ära teha. me oleme rääkinud kõrgest poliitikast, me oleme rääkinud poliitikast kõige kõrgemal tasemel, aga mida meie saame ära teha? mõne nädala eest eh, vangistati e, vangistati, e, vabastati e, opositsiooniliider, kes on ajalooline opositsiooniliider ja nii, ja nii kui ta Damaskusesse läks, nii ta sai, nii ta võeti jälle kinni, pandi vanglasse ja ta äh, üritas ennast tappa, sellepärast et tingimused olid kohutavalt jubedad ja ja siis, eh, kui ma temaga kohtusin, ütles ta, et näete, härra de Kaiser, ma siiski ei tapnud ennast. ma ei kujutanud mitte kunagi ette, et ükstaskõik millised eh, veresaunad ka tänapäeval ei toimuks, ma ei uskunud kunagi, et eh, see võib juhtuda Süür-, Süürias. ja ma vaatan kaugemale nendest õudustest, ma tahan nendest rääkida tsiviilühiskonda tavalisi inimesi ei tohi jätta üksinda ja ma hakkasin mõtlema selle peale, mida teha, sest tema sõnum läks mulle südamesse. Human Watch, Amnesty International, kõik teised raportid, mis minuni on jõudnud, räägivad inimõiguste rikkumisest, piinamisest ja ma isegi ei julge neid, nendest mõnda lugeda, sellepärast et need on täiesti õudsed ja sellepärast ma ütleksin, et me peame valmistama ennast ette eh, eh, As-, Assaadi eh, ajastu lõppemiseks. suur tänu. nüüd proua Šake, kaks minutit. vabandust, mul on kahju, kolleeg, aga teil oli kaks minutit ja me panime kellad käima tõesti siis, kui te hakkasite rääkima, proua Šake. It's been six weeks since the gruesome video suur tänu, president. Eh, eh, kuue nädala eest eh, tulid internetti need õudsed videod tohutust veresaunast, kuidas tapeti lapsi ja igatahes, kui me ütleme, et mitte kunagi enam, siis need sõnad on väga tühjad. Süüria elanikkond on ikkagi valmis maksma kõige eh, kõrgemat hinda vabaduse eest, oma väärikuse eest, mida nad kaitsevad. Eh, eh, need, kes on sõjaväest pagenud eh, võet- ja kui nad kinni võetakse, siis nad tapetakse mürgisüstiga ja me peame toetama Süüria elanikkonda. meie ei unusta neid inimesi. kahjuks need lahendused, mida Süürias on võimalik rakendada, ei ole eh, kerged on olemas Kofi Annani äh, kuuepunktiline plaan ja kõik resolutsioonid, mis on Süüria kohta vastu võetud, tulevad ellu viia, aga äh, me tunnustame, me peame tunnustama ka Türgi äh, reaktsiooni, kui tegemist oli tõsiseltvõetava provokatsiooniga Süüria poolt, kui lasti alla nende lennak. meil on väga kahju et eh, tegevusrühm on eh, teinud küünilise valiku eh, inimelude arvelt Euroopa Liidus ja eriti Küprose eesistumise ajal on meil kõikidel tohutu vastutus, me peame ava, hooletult eh, uurima, kuidas eh, jõuavad keelatud relvad ikkagi eh, Süüria rannikule ja nad tulevad Küprosest, nagu on nagu on selgunud. Catherine Ashton on alustanud täismahulist uurimist, aga praegusel hetkel ei ole mitte midagi selgunud. meie sanktsioonid on tegelikult ainult paberil, nad ei aita Süüria rahvast suur tänu, proua Šake ja nüüd proua Flootre, kaks minutit. suur tänu. Äh, kolleeg äh, proua Šake juba tegelikult äh, ütles väga olulised asjad ära. olukord praegu Süürias kohapeal on tõesti juba õudusfilmi sarnane äh, kaheksasada surma eelmisel nädalal, Human Rights Watch räägib süstemaatilistest piinamistest, kinnipidamiskeskustest, kõik see on täiesti vastuvõetamatu. samal ajal nüüd rohkem kui nädala oleme me juba näinud värskeid diplomaatilisi algatusi, meil on vaja leida lahendus, ma arvan, et Genfi kohtumine tegi küll alguse otsa lahti, aga see ei ole olnud piisav. selleks, et oleks rahvuliku, rahvusliku ühtsuse äh, siirdevalitsus äh, paigas ilma Assadita, aga samas äh, tema ridadest mõningad inimesed selles valitsuses siiski oleksid. kui inimesed näevad, et potentsiaalne lahendus on käegakatsetav, siis ei tähenda tegelikult seda, et vägivald kohe ära lõpeb loomulikult. vägivald võib tegelikult isegi eskaleeruda ja me peaksime kindlasti toetama armee desertööre ning ehk on võimalik, et ka Bahti partei liikmed, äh, kelle hulgas on ka Assad, äh, äh, neid tendentse järgiksid Äh, Araabia äh, liiga kohtumine nädalavahetusel äh, näitas, et kontaktid Venemaa Föderatsiooniga on võimalikud ja kõik need edasiminekud tegelikult avavad mingidki väljavaated, mida Euroopa Liit peaks ära kasutama. see kehtib ka tegelikult eelseisvat Süüria sõprade ringi kohtumist Pariisis. suur aitäh, üheks minutiks kolleeg Van Orden härra president, kahjuks me näeme kohutavaid äh, tapatalguid äh, Süürias ja väga kohutavat äh, mõju Süüria kodanikkonnale, tahan tegelikult regionaalse turvalisuse küsimusel peatuda, Süüria on olnud väga lähedane Iraani režiimile, ta on oma katuse alla võtnud terroristlikke organisatsioone, mis on mujal keelud, keelatud ning Hamas viis oma peakorteri Damaskusesse üle äh, Türgi vastane PKK äh, võeti jälle Assadi poolt avasüli vastu ning Süüria on olnud logistiline keskkond äh, ka Hezbollah ning teiste terroristlike organisatsioonide, äh, sõsarorganisatsioonide jaoks. Assadi režiimi all äh, tähendab seda, et Iraani ja Süüria potentsiaalsed rünnakud on Iisraeli alati ohuks Iisrael ning äh, teised äh, regioonid, äh, regiooni riigid tahavad näha, et Süüria oleks koht, kus ei ole terroristlikke organisatsioone ning me peame kindlasti toetama ka Iisraeli, sest neid mõjutab Assadi vägivald täpselt samamoodi. suur tänu, kolleeg Van Orden. kahjuks ei ole kolleeg Angu Raagisse jõudnud kotta ja see tähendab seda, et kolleeg Skotta saab üheks minutiks, täpsemalt pooleteiseks minutiks sõna. suur tänu, härra juhataja, nagu juba on öeldud, siis eh, ma pean väljendama oma muret selle üle, mis Süürias praegu aset leiab, kus konflikt jätkub ning eh, inimkahjud on korvamatud ainukene lahendus praegu oleks äh, sekkuda läbi poliitika, mitte sõjaliselt, äh, seda peaks äh, toetama ka äh, rahvusvaheline üldsus. praegu võib näha riigi balkaniseerumise äh, tendentsi, sellepärast et erinevad etnilised äh, ja usulised vähemused ei saa omavahel kokkuleppele. ma loodan, et äh, Süüria opositsioon võetakse Euroopa poolt vastu ja praegu tundub, et asjad liiguvad õigel teel. me peame lõpetama äh, kodusõja ja sur-, ja mõttetud surmad, aitäh! suur tänu, härra kolleeg Skota ja nüüd edasi härra Brock no,. Sorry Brock I and then you, sorry. No uh, we have to apologize. president vabab. juhataja, suur tänu, et te minule eelnevalt sõna andsite nüüd, sest ma pean minema hiljem fraktsiooni koosolekule. ma usun, et äh, välisministrite eelmise nädala töö on väga oluline ja ka ülemkogu lõppjäreldused on väga tähtsad. Süüria sõprade konverents samas näitab, kuivõrd äh, lõhenenud on opositsioon, see on üks äh, põhiprobleeme. me ei pea rääkima siin Assadist, Assad peab äh, lahkuma, see vägivald, mida ta on rakendanud oma rahva kallal, ei ole vastuvõetav. aga otsustava tähtsusega on nüüd see aspekt, et äh, opositsioon ei suutnud kokku leppida sellises üleminekus, kus oleks tagatud äh, usuliste ja etniliste vähemuste õigused. vähemused äh, kardavad islamistide võimuletulekut, see on üks põhiprobleeme praegu. me peame siinkohal hindama kriitiliselt ka rahastamist Saudi Araabiast ja Katarist kes toetavad islamiste ja salafiste ja see on väga suur probleem. ma suhtun sümpaatselt äh, Türgi valitsuse töösse, nad võtavad äh, palju koormat enda kanda ning äh, loomulikult nende hävitaja allatulistamine oli täiesti vastuvõetamatu ja NATO liikmena loomulikult on äh, siin eriti rikutud Türgi suveräänsust. ma tean, et äh, nõukogu ja kõrge esindaja on äh, meiega sarnaselt veendunud, et Assadi režiim peab lõppema, aga me ei tohi lubada seda, et pärast Assadi lahtukumist muutub seal olukord veelgi hullemaks. meil on võimalik edu saavutada, kui lääne valitsused hoiavad äh, kokku ja teevad koostööd Türgi ja Araabia liigaga, me peame leidma rahumeelse ja õigusriikliku lahenduse, kus on koht äh, ka vähemustel. suur tänu, kolleeg äh, Brock, järgmisena kolleeg Howitt, üks minut. suur tänu, president Teie avasõnavõtus ütlesite te, et need, kes on kuritegudes süüdi, tuleb vastutusele võtta. seetõttu ma tahaksin küsida, miks teie ja teie kaasvälisministrid ei viidanud sellele, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus on juba arutanud äh, inimsusevastaseid äh, kuritegusid äh, Süürias? mikspärast te seda teksti sellisel kujul ei esitanud Genfis sel nädalal ÜRO ees? kas tõepoolest, et selliseid viiteid ei to-, äh, toeta selle, äh, hoolimata sellest, et kõrge esindaja on ka neile viidanud. meie oleme lugenud äh, Human Rights Watchi raporteid, mis räägivad ähm, erinevaid piinamisvahendeid, sealhulgas elektri kasutamist, happe kasutamist ja nii edasi ühte vangi riputati randmeid pidi üles mitmeteks päevadeks, ta rääkis, et ta nägi hallutsinatsioone, tal oli vaja haigl- äh,, arstiabi, aga vangivalvurid ainult naersid tema üle. miks pärast Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsustele siin ei viidata? suur tänu, härra Howard! ja nüüd äh, härra äh, Salavrakis üks minut, et suur tänu, juhataja arengud äh, Süürias on järjest äh, vägivaldsemad, järjest enam äh, pommitatakse Homsi ja teisi linnu. viimase kaheksa kuu jooksul on surma saanud üle nelja tuhande inimese. on ka religioosseid konflikte juba seal riigis. ja samas on suhted Türgiga järjest pingelisemad ja seal võib puhkeda konflikt. Need, kes on äh, lugenud teatud raamatud, teavad, miks Türgi toetab Süüria opositsiooni ja minister ka mainis seda. kristlased seal piirkonnas tunnevad ennast ebakindlalt rahvusvahelises diplomaatias nüüd äh, Venemaa keeldub äh, tulemast reedel Süüria sõprade kohtumisele, meil on endiselt äh, rahvusvaheline kriis käimas. kõneleja katkestati ja juhataja annab sõna härra Angurakisele pooleteiseks minutiks. tänan, juhataja. ma tahaksin ka vabandada, me mõistame hukka nõukogu otsuse juuni lõpust äh, seoses Süüria ja Iraaniga, seal on tegemist Euroopa Liidu imperialistliku sekkumisega, samuti USA ja NATO imperialistliku sekkumisega sinna piirkonda. meil on uued äh, kapitalistlikud äh, jõud, Venemaa, Hiina, India, Euroopa Liidu ja NATO poolne oht muutub järjest suuremaks ka teistele riikidele, nüüd koondatakse lennukikandjaid ka Kreekasse, kaalutakse lennukeelutsoone ja seda kõike ettekäändel kaitsta relvitud inimesi, aga seda me oleme juba varem ka kuulnud, Euroopa Liit ja NATO sekkuvad siin Süüria siseasjadesse, on väga palju valeinfot, olukorda kasutatakse lihtsalt ära Iraak, Liibüa, Afganistan on olnud Süüria arengule eelkäijaks siin on äh, tegemist nüüd äh, Atlandi solidaarsusega Türgi äh, teljel, järjest rohkem Euroopa Liit rakendab sanktsioone, ähvardatakse militaarse sekkumisega, kui teatud plaane ei suruta läbi. nüüd on otsustatud naftaembargo ja sellel saavad loomulikult olema teatavad tagajärjed Süüria rahvale me peame võitlema Euroopa Liidu ja NATO vastavate otsuste vastu. suur tänu, kolleeg Angurakis ja järgmisena üheks minutiks Elkara Tui, palun. suur tänu, juhataja, head kolleegid. rahvusvaheline äh, üldsus ei tee mitte midagi, samal ajal kui verevalamine Süürias äh, jätka, äh, jätkub. tundub, et Genfi kohtumine nädala lõpul on kindlasti edulugu, sellepärast et äh, opositsionääridega kohtumine on ainukene võimalik äh, lahendus, sellepärast et vastasel juhul jätkub lihtsalt äh, verine kodusõda. aga kindlasti on vaja leida võimalus, kuidas valitsus ja opositsionäärid tuua ühe laua taha härra Brock ütles, et üks kõige olulisemaid eeldusi edu saavutamiseks Süürias on see, et opositsioon räägiks ühel häälel. jah, ma olen sellega nõus. meil on vaja visiooni Süüria tuleviku tarvis. me peame suutma üle võita enda poole need, kes kahtlevad praegu, et režiimi on võimalik toetada rahumeelsel viisil. tänu. ja nüüd kolleeg Reetu, palun. suur tänu, härra juhataja härra minister, olukord äh, Süürias äh, aina halveneb, hoolimata sellest, et äh, rahvusvahelised jõupingutused leiavad aset selleks, et lahendust leida. pinged kasvavad ning ilmselt kasvavad need, on kasvanud need tegelikult järk-järguliselt pärast hävitaja allatulestamist me näeme praegu ebainimlikke massimõrvu ja surutakse alla Süüria inimeste tahe elada demokraatias. see, et tarnitakse relvu, relvi teeb olukorra veelgi raskemaks, kristlaste olukorrast ei maksa üldse rääkida, kahjuks Vene Föderatsiooni, Venemaa ja Hiina positsioon on väga kategooriline, nad ei taha mitte midagi teha selleks, et poliitilist režiimi muuta ning ma olen nõus sellega, mida kolleegid on öelnud, nimelt, et meie oleme vastutused, vastutavad selle eest, et ohvreid kaitsta Euroopa Liit peab rahumeelse lahenduse leidmiseks äh, ühtselt tegutsema, me peame kõik äh, jõud äh, mängu panema selleks, et läbi rääkida, et lahendust leida. suur tänu ja järgnevalt üheks minutiks proua Romero Lopes. suur tänu, juhataja. üks punktidest Kofi Annani rahuplaanist oli see, et armee peab tagasi tõmbuma ning maa tuleb demilitariseerida. kõik riigid on püüdnud tegelikult sõda vältida, mis praegu on paratamatult meie poole teel. me peame töötama koos nii, et opositsioon oleks ühendatud ja räägiks ühel häälel. parlamendis oleme me siin näinud äh, Süüria rahvusliku ähm, nõukogu äh, esindajad, nad ütlesid, et on vaja ühtseid strateegiat. oluline on see, et Euroopa Liidu mm, institutsioonid takistavad seda, et äh, relvatarned äh, Süüriasse jätkuksid. mis selles osas tehtud on? kui palju on informatsiooni Euroopa Liidul üldse? kas Kofi Annani plaan rakendust leiab? tõsi on see, et äh, Vene sõjalaevad äh, tarnivad äh, relvi Süüriasse, olukord Venemaa suunas on väga keerukas, aga oluline on ka see, et meil oleks võimalik saada teatud garantiisid, et armee mitte ainult ei suundu tagasi tänavatelt ära, vaid et rahumeelne lahendus on võimalik. suur tänu! nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde ja esimene sõna saab sõna härra Soonik Mm, suur tänu, president. me oleme kõik vapustatud sellest, mis Süürias praegu toimumas on. mulle tundub, et võtmeks tulevas selle verevalamise laienemise suhtes on hõlmata julgeolekunõukogud ja tuleb öelda selgelt, et praegune eh, praegune eh, ummikseis eh, on tingitud Venemaa suhtumisest, kes kõiki, eh, kõiki samme blokeerib ja seal peab avaldama survet. me lihtsalt ei tohi pigistada silma kinni Moskva tegevuse suhtes sest Moskva saaks tegelikult verevalamise momentaalselt lõpetada ja igatahes praegu meie tulemused on lõppenud nulliga. Vene välisministeerium ainult eeskleb, et ta midagi ette võtab. aga ainult rahvusvaheline eh, surve Moskvale, et midagi nad kohapeal ära teeksid, aitaks meid kriisist välja. suur tänu, kolleeg Soonik järgmine kõneleja. isegi kui meil on kahtlusi selles osas, kuidas probleemi lahendada, eh, et eh, seda saab teha poliitiliselt või diplomaatiliselt, peame me ikkagi tegema kõik, mis võimalik. me peame toetama eh, Süüria opositsiooni, et nad leiaksid ühise keele, sest tegemist on humanitaarkriisiga ja tegelikult nemad saavad valgustada olukorda selles osas, mida, mis Süürias toimub. E, praegusel hetkel me kuuleme, et e, vabaühendusi kiusatakse taga, inimesi piisatakse, piinatakse ja meil on vaja, et tööle asuks e, ÜRO Julgeolekunõukogu ja ei tohiks olla, et Hiina ja Venemaa blokeerib lihtsalt kõiki ettepanekuid suur tänu. ja nüüd härra Tenak. Eh, president Süüria opositsioon eh, on eh, kaotanud viis, ütleb, et viisteist tuhat inimest on kaotanud elu pooleteist aasta jooksul, aga režiim ikkagi jätkab inimeste piinamisi ja tapmisi. praegusel hetkel peavad nii islamistid kui ka ehm, teised eh, usulahkude esindajad ühind-, ühindama oma jõud. E, Euroopa Liit peab eh, toetama täielikult seda, mida, millest lepiti kokku Genfis, nii et, et eh, oleks võimalik ühtsusvalitsus ilma saadita, tuleb viia läbi valimused ning ma tahaksin tänada praegusel hetkel Türgit eh, sellest, et nad võtavad enda eh, juurde eh, põgenikke ja tunnen kaasa nendele sellest, et tulistati alla nende lennuk, me peame tegema kõik, mis võimalik, et Damaskust ohjata. härra Tenok, Tsenok, kas te olete nõus vastama härra Hauti küsimusele? kolleeg Hauet, palun ma tean, et eh, härra Tänok rääkis täiesti ausalt, aga ma tahaksin küsida, mikspärast meie maavalitsus, kelle eesotsas on tema partei, mikspärast eh, mikspärast teie eh, tõmbasite maha selle viite rahvusvahelisele Eh, eh, kriminaalkohtule, mikspärast teie, kui seda nõuavad teised riigid, olete eh, selle poolt, et inimõigusi rikutakse? tegelikult ma ei räägi siin Briti valitsuse nimel, aga tegelist on koalitsioonivalitsusega ja mina tegelikult ei vastuta selle eest, mida teeb Briti peaminister või välisministeerium, aga mul oleks väga hea meel, kui härra Assad jõuaks krim-, rahvusvahelise kriminaalkohtu äh, Mm, ette, aga ma arvan, et oleks vast mõistlik jätkata, jätta talle teatud hingamisruumi, sest kui ta teab, et tema, eh, tema lõpp on väga kurb, siis eh, ta hoiab küüntehammastega kinni eh, oma mm, positsioonist, nii et, et parem oleks, kui ta läheks Damaskusest ära vabatahtlikult, läheks pagendusse. suur tänu, härra Tänak. härra Pelder suur tänu, juhataja. ma küsiksin nõukogu esindajatelt järgmist. kui olukord on Süürias nii dramaatiline, siis äh, rahumeelte, rahumeelsed inimeste liikumised, mis äh, äh, mis eh, ühendavad erinevaid usulahkusid, oleks hea, kui see saaks toetust eh, Euroopa Liidu esinduselt Damaskuses. ja kui me oleme varem Süüria eh, olukorda arutanud, siis on räägitud sellest, et raske on kristlastel, sajad kristlased on ahistatud sunnide poolt, inimesi röövitakse Eh, organiseeritakse nende mõrvu ning eh, olukord on väga kriitiline. Euroopa Liit peaks eh, vaatama, mis tegelikult maal toimub, mitte ainult kuulma, mida räägib opositsioon. suur tänu, härra Pilder. härra Obermeier. juba kuid me kuuleme neid teadmisi, neid teataandeid tapmistest humanitaarabi on oluline ja vajalik, aga selle abil me probleemi ei lahenda. probleemiks on režiim ja lisaks sellele on radikaalsed islamistlikud jõud äh, kaaperdunud opositsiooni. ultrakonservatiivsed jõud äh, Katarist ja Saudi Araabias toetavad neid. opositsioon äh, kohtus äh, moslemi vennaskonnaga Egiptuses äh, eile ja ma tunnen muret Süüria kristlaste pärast. ma usun, et äh, korralik üleminek Süürias ei ole võimalik ilma Venemaa täieliku kaasamiseta. ma arvan, et äh, militaarpoliitikaga me siin lahendust ei saavuta, järgneb samasugune kaos, nagu oli Iraagis. suur tänu, kolleeg Obermeier ja lõpetuseks saab sõna proua Ojuland. Like... suur tänu, härra juhataja. ma tahaksin äh, tunnustada äh, tegevusrühma töö tulemus, sellepärast et Kofi Annani rahuplaani toetati. kohutav kodusõda, mis mõjutab kogu äh, regiooni, ei saa olla alternatiiviks diplomaatiale. ma loodan, et kõik äh, tegevusrühma liikmed äh, pühenduvad lõppkommünikee loomisele osapooled peavad lõpetama kogu vägivalla selleks, et läbirääkimised Süüria inimeste tuleviku üle saaksid aset leida. Süüria opositsiooniparteid peavad üksteise mõistmise saavutama ning nad peavad olema vastutavad Süüria inimeste ees selleks, et algatada siirdevalitsuse loomise protsess. seetõttu ma julgutan, julgustan äh, kõrget esindajat äh, ning välisteenistust äh, nõudma, et kõik opositsiooniliikumised Süürias, kes erinevaid usulisi vaateid esindavad, kutsutakse läbirääkimistele nii, et jätkusuutlik režiimi liikumine saab aset leida, aitäh! suur tänu, kolleeg Ojuland! ja arutelu lõpus äh, saab äh, veel kord sõna härra Mavrojanis, palun. suur tänu, juhataja. mitmed äh, kõnelejad viitasid vähemuste olukorrale, eriti kristlaste olukorrale ja ma tahaksin teile kinnitada, et me toetame kõiki osapooli, kes töötavad rahu nimel ja me jälgime täpselt kõikide rahvastikurühmade olukorda Süürias, seal kohas pöörame erilist tähelepanu ka kristlaste kogukonnale. ei ole kahtlust, et inimõigusi Süürias rikutakse aga tõsi on see, et äh, viide rahvusvahelisele kriminaalkohtule meile kõigile peaks olema selge, kuivõrd äh, oluline on see kohus rahvusvahelise üldsuse saavutusena ja kui palju me usume vastutusele võtmisesse, aga tõsi on see, et viide rahvusvahelisele kriminaalkohtule on nii Genfis kui ka New Yorgis, kus läbirääkimised käivad, on nüüd äh, läbirääkimiste käigus äh, kõrvale jäetud praegusel ajahetkel. hetkel me üritame kõik äh, anda uut hoogu Kofi Annani missioonile. me soovime, et Hiina ja Venemaa toetaksid uut äh, tegevusrühma ja praegusel hetkel me soovime vältida seega vastuolulisust, aga loomulikult äh, peame me rahvusvahelise kriminaalkohtu küsimuse juurde tagasi tulema edasi tahaksin ma öelda, et me kuulasime suure huviga seda väga olulist arutelu koos Pierre Vimoga Euroopa Liidu välisteenistusest ja me informeerime arutelust äh, kõrget esindajat proua Ashtonit. jääme ära ootama edasisi arenguid ja arutelusid seoses olukorraga Süürias. ja anname teile edaspidigi infot Euroopa Liidu tegevuses seoses üleminekuprotsessiga. loodame, et rahvusvahelised pingutused kannavad vilja, et lõpetatakse rahva allasurumine Süürias ning võimaldatakse demokraatlikku üleminekut suur tänu kõikidele parlamendiliikmetele küsimuste ja mure väljendamise eest seoses äh, Süüria olukorraga. me kutsume teid üles olema aktiivsed äh, seoses selle teemaga ja kindlasti tuleb meil ära kasutada kõiki infokanaleid, mis meil on, et sel teemal infot äh, vahetada ja nüüd vastan küsimusele, mis esitati mulle kui äh, Küprose valitsuse esindajale, see puudutab sanktsioone ja relvalaadungiga laeva. ja ütlen seda nüüd äh, küproslasena, mitte kõrge esindaja nimel. Küpros austab ja täielikult äh, rakendab Süüria relvaembargot ja teisi sanktsioone me toonitame koostöö vajadust liikmesriikide vahel, et veelgi tõhusamalt rakendada relvaembargot ja me oleme valmis alustama arutelusid sobival foorumil, et rääkida parimatest praktikatest. mis puudutab Charioti juhtumit, siis äh, tahan öelda järgmist. Küprose sadama ametnikud said äh, kinnitusi laeva kaptenilt ja laeva omaniku firmalt, et laadungi põhisihtkoht, äh, lõppsihtkoht oli Türgi, mitte Süüria. nii Küprose sadamapolitsei kui ka tolliametnikud tuletasid äh, pärast seda juhtumit äh, kõikidele oma ametnikele meelde relvaembargo tingimusi, mis kehtivad Süüri ja Iraani suhtes ja hoiatati, et kui embargost ei peeta kinni, siis järgnevad äh, juriidilised sammud. Küprose sadamad on juba andnud oma juristidele juhised algatamaks äh, kriminaalmenetlust äh, Charioti kapteni ja omanikfirma vastu. Küprose valitsus toonitab, et ta on täielikult äh, pühendunud Euroopa Liidu meetmete ja sanktsioonide jõustamisele kolmandate riikide vastu. me oleme tähelepanelikud ja toetame täielikult äh, Euroopa Liidu relvaembargot Süüria ja teiste autoritaarsete režiimide vastu. me teeme selles osas koostööd oma Euroopa Liidu partneritega, vahetades infot, teadmisi ja kogemusi. me kinnitame, et me oleme valmis tegema kollektiivseid rahvusvahelisi püüdlusi, vältimaks relvade levikut ja kaese rakendusega relvade äh, levikut laiemas äh, piirkonnas, äh, Süüria piirkonnas. kõik need äh, sammud on olulised, arvestades seda, kuivõrd lähedal on Küpros geograafiliselt Põhja-Aafrikale ja Lähis-Idale, tuleb arvesse võtta ka seda, et me oleme oluliste sadamate asukohariigiks. suur tänu! tänan, härra Mavrojanis, arutelu on käesolevaga lõppenud ja mul on mõned teadaanded, Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid on esitanud äh,